austatud kolleegid, nüüd jõuame äh, hääletusselgituste juurde ja ma tahaksin, äh, et need kolleegid, kes soovivad lahkuda, teeksid seda vaikselt ja võimalikult kiiresti, selleks et me saaksime ära kuulata need sõnavõtjad, kes soovivad veel sõna võtta. kallid kolleegid, palun püüdke võimalikult kiiresti siit saalist lahkuda, selleks et äh, kolleegid saaksid hakata sõna võtma.